suur tänu, president. alustuseks tahaksin öelda aitäh kõigile neile, kes äh, tegid head koostööd minuga, aitäh variraportööridele nende panuse eest raportööri valmimisel ning äh, suur aitäh muudatusettepanekute, kompromissettepanekute eest tahaksin äh, kolleeg Krasnodemskit tänada tema arvamuse eest, mille ta esitas kultuurikomisjoni nimel ja, ja teisi kolleege ka muudatusettepanekute eest. Teie ettepanekud aitasid äh, see, minu raportit terviklikumaks muuta. nüüd äh, oskuste arendamise poliitika kohta koostatud raport äh, keskendub eelkõige sellele, et meie kooliõpetajad on vaja paremini ette valmistada tööturu vajadustele. ja on vaja tõelist partnerlust haridusandjate, koolitajate ja ettevõtjate vahel ning me peame noori kaasama kõikidesse äh, kavadesse, mis puudutavad nende osalemist tööturul. samuti tule, ei tohi ära unustada VKE-de rolli. väiksed ja keskmised ettevõtted on äärmiselt olulised töökohtade loomisel ning oskuste arendamisel tervikuna, eriti kui me räägime oskustest, mis on seotud ettevõtlusega. minu raport keskendub samuti põhioskustele, põhioskustele, mis on seotud uue tehnoloogiaga tahaksin rõhutada, kui tähtis on teoreetilise hariduse seostamine praktikaga, väljaõppega kohtadel ning samuti tuleb mõelda sellele, kuidas haridussüsteem paindlikumaks muuta, kuidas anda võimalusi elukestvaks õppeks, kuidas ületada koolitusbarjäärid, kuidas vähendada <clears throat> takistusi ümberõppeks. me kõik teame seda, et praegused võimalused edasiõppeks tööl ei ole piisavad oluline on äh, ka teada äh, ebasoodsas olukorras olevaid gruppe, immigrantide perekondi, vaeseid perekondi, äh, noori lastega perekondi. ka nendele elanikkonnarühmadele tuleb anda võimalus juurde õppida, täiendada oma oskusi ja ma räägin siinkohal ka sotsiaalsetest oskustest kõigi oskused, anded äh, tuleb ära kasutada, tuleb arvestada sellega, et noored on üles kasvanud, praegused noored on üles kasvanud tehnoloogilise revolutsiooni ajastul, äh, nende oskused ja teadmised erinevad varasemate põlvkondade omadest ja võib-olla me ei ole lihtsalt piisavalt mõistnud praeguste noorte oskusi ja vajadusi, seetõttu tuleb investeerida nendesse programmidesse, eh, mis ka tööandjatel, eh, tööandjatele muudaksid lihtsamaks meie noorte potentsiaali täieliku ärakasutamise raportis olen ma täiesti veendunud selles, et meie ühised jõupingutused eh, toovad kaasa uusi seostatud meetmeid, eh, mis täiendavad tööturgu. ma usun, et meie raport saaks olla edasise töö inspiratsiooniks, sellepärast et noorte tööpuudus on praegu üks kõige suuremaid ohtusid meie majandusele Euroopas. tänan. aitäh kolleeg Plura. ja nüüd palun järgmine kolleeg. tänan, juhataja, iga kord, kui me räägime noorte töötusest, väidetakse ühte, noored peaksid tegema seda või teist. noored ei vaja soovitusi, nad vajavad tugevat abi ja tahet neid abistada. ja ma arvan, et Euroopa Liit ei ole piisavalt suur andekate noorteks, seetõttu Erasmus programm peaks olema laiem, see peaks olema ülemaailmne programm. ja sellisel juhul bulgaarlased, horvaadid ja sakslased suudavad konkureerida venelaste, hiinlaste ja ameeriklastega. ma usun, et et äh, ka noortel on sõna sekka öelda nende programmide edendamisel äh, Facebookis või Twitteri abil ja mitte ainult tööjõubüroodes. ma pidevalt kuulen, et meie põlvkond on kadunud põlvkond, see ei vasta tõele, me ei tohi seda korrata, sest me oleme tuleviku selgroog ja mitte selle sabaots. aitäh! kolleeg Göring, palun. noorte tööpuudus Euroopas on olnud pikaajaline, mis on kahjustanud nii isikuid kui ka ühiskondas noorte tööpuuduse likvideerimine peaks olema meie majandus- ja tööstuspoliitika keskmes ja ei ole mingeid vabandusi sellele, et me oleme ohvriks toonud oma noored Äh, kirde äh, Inglismaal on see väga kõrge ja seetõttu me saame toetust vastavatest Euroopa Liidu algatustes ja luues selle raporti me peame looma ka vastavad tingimused meie noortele ja peame äh, äh, looma korralikud õpipoise võime, võimalused, kuid me ei tohiks meie noori demoniseerida. Äh, me peame tegelema sellega, et on vähe väärikaid töökohti paljude noorte jaoks. küsimus ei ole mitte nende oskustes, vaid tuleks kuidagi läbi murda nendest ebakindlatest töökohtadest Äh, me peame looma neile äh, paremad töökohad, mitte madalapalgalised, vastasel juhul me loome uue sotsiaalse pommi äh, ja kui me soovime oma noori aktiveerida tuleviku nimel, siis me peame selle pommi kahjutuks tegema. suur tänu, järgmisena härra Marjas. tänan, president. Troika, kui see alustas kasinuspoliitika kehtestamisega, siis noorte tööpuuduse määr muutus äh, Kreekas muutus kõige kõrgemaks Euroopas. meil on väga palju kõrge kvalifikatsiooniga äh, koolilõpetajaid, kes on töötud ja meie riik kuulub kümne intelligentsema riigi hulka maailmas. meil on väga palju tehnoloogia ja teadusõppureid ja äh, sel põhjusel noored äh, äh, on sunnitud välja sõitma välismaale tööd otsides, eriti Saksamaale. ja Saksamaa saab niimoodi odavat tööjõudu ja ei pea tegema kulutusi kvalifitseeritud tööjõu väljakoolit-, väljakoolitamisele. selline ajude vool kestab ja seda eriti meile peale surutud memorandumi poliitika tõttu. meie rikkuse allikas, meie inimkapital äh, voolab riigist välja. härra Jakovtšitš. Äh, tänan. ma tahaksin rõhutada vajadust partnerluse vahel, tööstusettevõtete ja haridusasutuste vahel. ja eriti soovin rõhutada turismi osatähtsust sest noored, isegi kui neil puuduvad äh, vajalikud oskused, suudavad seal tööd leida. ja põhjus, miks ma sõna palusin, on selles, et ma tahan juhtida tähelepanu kahele küsimusele. Äh, noorte seas äh, füüsiliste isikute ettevõtluse arendamine. me peaksime motiveerima rohkem noori alustamaks oma ettevõtlusega. teiseks, mikrorahastus. me peame looma tingimused, et noortel oleks võimalik saada mikrolaenusid, need on kaks aspekti, mida tuleks sellesse raportisse sisse viia. tänan järgmisena härra Ferreira. aitäh, härra juhataja kõik on seda juba rõhutanud, meil on äh, enam kui kolmkümmend protsenti noorte tööpuuduse määr, mida tegelikult on võimalik siis Euroopa Liidult nendel noortel oodata, just viimastel aastatel, kes olid äh, äh, kohustuslike finantsmeetmete ettekirjutustega just nendes riikides, oli noorte olukord eriti keeruline, kuna seal keegi ei tegelenud tööturupoliitikus, poliitika kui sellisega. see tõkendas eh, noore kui indiviidi arengut, nad ei saanud piisavat haridust, meil ei ole vaja mingeid valesid otsuseid, kui me hakkame jälle siin rääkima, kuidas ettevõtlus ja hakaku ettevõtjateks, see on mingi järjekordne neoliberaalne mõte, mida meile peale surutakse, meil on vaja tõepoolest midagi muud selleks, et päästa nende noorte inimeste tulevik. suur tänu, tegemist on teemaga, mis on väga valus Euroopale ja see oli juba enne kriisi nii, kriisi ajal ja jätkuvalt teeb see meile muret, see on teinud, ähm, on, see, see teema on andnud kõneainet nii eelmisele parlamendi koosseisule kui ka praegusele, räägime ikka ja jälle noorte tööpuudusest, sest äh, töötuid noori on väga palju. püüame teha, mis me suudame, äh, otsime sihtotstarbelisi rahastamisvõimalusi, aga meil on kestvaid äh, tähtajatuid töökohti vaja, millel on kõrge kvaliteet. noored ei ole mingit kasu saanud sellest, kui majandust, äh, majanduskasvu on kärbitud. Äh, mõnedes riikides on noorte tööpuudus lausa nelikümmend kuni kuuskümmend protsenti see tekitab tohutut ebakindlust, noored ei saa isegi perekondi luua. suur aitäh, härra Pätn! tänan. noorsootööpuudus on täiesti skandaalne Euroopas ja sellel on kaks põhi, põhipõhjust. ühine valuuta ja teine põhjus on ülereguleerimine. meil on samuti liiga palju ähm, rändtöölisi, kes oma äh, viletsa majanduse eest põgenevad ma rääkisin ühe juhutöölisega Londonis, ta eh, sai väga madalat palka, aga talle öeldi, et eh, kui ta nuriseb, siis ta vahetatakse välja lihtsalt mõne eh, odava idaeurooplasega. inimesed töötavad näljakopikate peaksime kuidagi kaitsma oma noori, oma tulevikku, hääletagem siis Euroopa Liidust väljaastumise poolt Suurbritannias suur aitäh, härra volinik, sõna on teil, palun. suur aitäh. lubage mul kõigepealt aitäh öelda härra Plurale tema raporti eest. nagu me kuulsime, loomulikult noorsootööpuudus on üks kõige suuremaid väljakutseid Euroopas, aga kui me soovime võidelda sellega tõhusalt, siis tuleb paremini noorte oskused sobitada tööandjate vajadustega komisjon nõustub selle, sellega, et meil on vaja paremat partnerlust ja koostööd koolitajate, kohalike omavalitsuste, tööandjate, haridustöötajate vahel. väljaõpe ja koolitus peab paremini vastama sellele, mida tööandjad ootavad ja seetõttu tuleb ähm, rohkem luua väljaõppevõimalusi, koolitusvõimalusi see on võtmetähtsusega küsimus ja me peame leidma võimalusi ka e, vabatahtliku töö edendamiseks, online-õppeks e, ja e, ka selliseid koolitusvorme peab tunnustama. teema on üks komisjoni prioriteetidest, kavatseme raporti koostada ja tulla sellega välja oktoobris, seal on siis ülevaade sellest, kuidas on kvaliteetsete töökohtade loomisega või väljaõppekohtadega toime tulnud liikmesriigid. me tahaksime ka noorsoo tööhõive eh, algatust finantseerida eh, mitte viieteist, vaid kolmekümne protsendi ulatuses, selleks on ka parlament oma heakskiidu andnud ja veel räägitakse võrdsetest võimalustest, ettevõtlusvõimalustest, paindlikkusest hariduses ja koolituses kõik need valdkonnad ähm, on komisjonile olulised, teeme jätkuvalt tööd nende kallal ja nii nagu eelmisel aastalgi, püüame parandada haridusvõimalusi, koolitusvõimalusi, meil on uus äh, kahe tuhande kahekümnenda aastani välja töötatud raamistik ja novembris ähm, lõi komisjon uue algatuse partnerluseks nendega, kes äh, noorsootööhõivet toetavad tahaksime luua kümme tuhat part-, sellist partnerlust, sada tuhat uut võimalust töökohtadel noortele, hea kvaliteediline väljaõpe, õpipoisi võimalused on väga tähtsad ja see kõik on veel lisaks sellele, mis me, sellele algatusele, mis me, mille, millega me juunis välja tulime, nimelt partnerlussuhted ettevõtjatega, õpipoisikohtade loomiseks. ja minu kolleeg kavatseb ka sel aastal uue kavaga välja tulla selleks, et saavutada käegakatsuvaid tulemusi kogu Euroopas. Teie raport on meile suureks abiks. suur aitäh! suur aitäh, härra volinik!